kolmkümmend. ja nüüd on mul üks teadaanne. Äh, kooskõlas artikliga kakssada kuusteist lõige neli äh, võin teile öelda, et, et keegi ei ole taotlenud äh, vigade paranduse hääletusele panekut, mis esitati eile õhtul kell pool kuus. niisiis äh, Äh, vigade parandus näiks olevat heaks kiidetud. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh,